Euh, euh, palun kulgege natuke kiiremini oma kohtadele, me oleme juba väga hiljaks jäänud. ja ma ei sooviks, et äh, Ursula äh, kuulamisse pealiskaudselt suhtutaks, nii et äh, vabandame hilinemise pärast. täname siis, jätkame arutelu Ursula Kaasekiga Euroopa kodakondsuse teemadel. ma ei hakkagi siin pikemat sissejuhatust tegema. kõigepealt äh, annan sõna Euroopa Komisjoni asepresidendile Jacques Verhole ja hiljem ka teistele komisjoni esindajatele vaatamaks siis, äh, missugused on nende seisukohad Euroopa Liidu äh, kodakondsuse äh, tugevdamisel ja praeguse olukorra parandamisel. hiljem tuleb siia ka Euroopa ombudsman Nikiforos Diamanduros kui tuleb siis juttu Euroopa kodanike õigustest ja meil on ka valitsusväliste organisatsioonide esindajad siin. kahjuks äh, härra Pjotor Stašantšik äh, ei saa äh, siin täna viibida ja saadab endale asendaja ja nüüd kõigepealt annangi sõna äh, Jacques Barrole ja pärast raportil Ursula Kaasekile. Äh, tänan, äh, tänan esimees, tänan proua Kaaseket ja tänan teid kõiki. see kuulamine Euroopa kodakondsuse teemal toimub igati õigel hetkel, me valmistame ette Stockholmi programmi ja tahame sellele kodakondsuse mõistele anda konkreetsemat sisu. mis on siis praegu Euroopa Liidu kodakondsus? juriidilises mõttes on tegemist äh, staatusega, mis võimaldab liikmesriikide kodanikel saada sõltumatult oma äh, päritolust äh, sama äh, kohtlemist, võrdset kohtlemist juriidilises mõttes. ja see on aluslepingus täpselt sätestatud. sellega seostub siis vaba liikumise põhimõte, õigus valida ja saada valitud kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel konsulaarkaitse, äh, petitsiooni äh, õigus, õigus äh, kaevata Euroopa ombudsmanile, õigus pöörduda institutsioonide poole ja Euroopa kodakondsus on ka mõiste, mille sisu on mõnevõrra muutuv sellega seoses on võimalik arutada siis Euroopa Liidu äh, äh, suhet ja suhtlemist äh, liidu kodanikega ja see kodanik on <clears throat> mõnes mõttes selline kujuteldav üksus, seda kasutatakse kuidagi abstraktsel viisil erinevate eesmärkide, nii et mida peaks siis tegema et anda uus impulss Euroopa kodakondsuspoliitikale. kõigepealt siis no, äh, algatada äh, laiad äh, konsultatsioonid ja nende raames on siis võimalik koondada probleemid, mis seostuvad Euroopa Liidu kodakondsusega. ja sellest võiks siis välja kasvada mitmeid uusi ettepanekuid ja sellest tuleb ka juttu siis järgmises äh, raportis äh, kodakondsuse kohta. Äh, võiks ka muuta tõhusamaks kodakondsusega seotud õiguste rakendamine. mina rõhutaksin siin kolme aspekti. Euroopa kodaniku Euroopa kodanikul on siis äh, sarnased õigused kõikjal Euroopa Liidus, õigus valida, saada valitud, vaba liikumine, äh, sellega mm, peaks siis ka äh, huvi tundma, jälgima siis kodanikku, kes siis liigub ühest kohast teise, tema erinevatel eluetappidel ja tagada siis konsulaarkaitse täpsemalt. edasi, äh, kodaniku äh, osalemine Euroopa Liidu elus. Mm, osalemine demokraatlikus elus, äh, eesmärgiks siis aastaks kaks tuhat neliteist edendada osalemist kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ja saada ka valitud nendel valimistel. kaks protsenti valijatest on registreerunud Euroopa Parlamendi valimistele. Euroopa Komisjon võiks siis koos äh, parlamendiga äh, koostöös vaadata üle äh, seitsmekümne kuuenda aasta akti ja sellest võiks siis teha direktiivi ettepaneku ja võiks ka uurida Euroopa Liidu kodanike vähest osalemist äh, siis nende puhul, kes äh, elavad mõnes teises liikmesriigis, miks see nõnda on. ja võiks siis ka uurida äh, seitsmekümne kuuenda aasta akti kokkusobivust siis erinevate liikmesriikide seadusandlusega. edasi äh, piirideta äh, kodanikud. Euroopa kodanikel peaks olema võimalus lihtsalt ühest riigist teise liikuda, samas ka kodanikud ei tunne, et nad osaleksid aktiivselt äh, liidu elus. kas ei oleks mõistlik kaaluda mingi sellise võrgustiku väljatöötamist? laste osalemine, laste äh, õiguste foorum äh, töötab välja meetodit, äh, kuidas siis lapsed saaksid Euroopa Liidu poliitika väljatöötamisel rohkem osaleda. Euroopa kodanikualgatuses osalemine, see on siis Lissaboni leppega ette nähtud uus õigus millega siis vähemalt miljon kodanikku saavad Euroopa äh, Komisjonilt äh, taotleda äh, mingi ettepaneku tegemist. aga loomulikult oleks tarvis selleks, selle rakendamiseks määrust. no kolmandaks, esimene puudutas siis Euroopa kodakondsuse sisu teine punkt puudutas siis konkreetset äh, rakendamist ja kolmandaks siis, äh, kuidas seda kodakondsust äh, liigendada ja rakendada. et kuidas siis konkreetses liikmesriigis see võib toimuda. ja seda küsimust ei ole seni väga põhjalikult käsitletud riigi kodakondsuse andmine kuulub loomulikult äh, riigi pädevusse. kuid äh, mõnedel inimestel on ka mitu kodakondsust ja see mõjutab ka Euroopa Liidu äh, kodakondsust. loomulikult see on võib-olla natuke provokatiivne. mõnikord kodanikud äh, küsivad, et kas äh, ei võiks äh, luua Euroopa Liidu ID-kaarti. mõnede liikme, liikmesriikide puhul tundub see problemaatiline, aga seda võiks ikkagi kaaluda. igatahes Ursula Kadžeki raport on suurepärane ja selle baasil on võimalik pidada põhjalikumaid arutelusid, kuidas siis anda Euroopa kodakondsusele sügavamat ja konkreetsemat mõtet. kuna te teate, et Paulus ütleb, et ma olen Rooma kodanik ja see omab ka teatavat kaalu. kuna see tähendab, et teda ei käsitleta nagu ükskõik mingi muu riigi kodanikku. nii et me peame äh, püüd-, püüdma seda Euroopa kodakondsust üles ehitada, mitte siis vastukaaluks liikmesriigi kodakondsusele, vaid sellega äh, seoses äh, et siis noored ja kõik Euroopa inimesed mõistaksid, äh, kuivõrd hea on olla Euroopa Liidu kodanik. ja suur tänu, äh, asepresident, ma tean, et te peate äh, siit kiirelt ära minema, kuna härra Brügeriga koos on teil peatselt algamas pressikonverents, suur tänu. nüüd annan sõna raportöörile Ursula Kaasekele, palun suur tänu, aitäh, volinik. kõigepealt tahaks öelda, et raportöörina on mul nii hea meel näha Euroopa kodanike arvukat esindatust tänasel avalikul kuulamisel. väga raske oleks rääkida kodakondsuse küsimustest, selle tähtsusest ja olulisusest Euroopa kodanikele, kui meil ei oleks vabaühenduste esindajad kohal ja mul on väga hea meel teid siin täna näha kui ma alustasin tööd selle aruande kallal, äh, siis ma ei osanud arvatagi, et see võib äh, esile kutsuda Poolas nii vastuolulisi kommentaare. ja tegemist on olnud äh, väga tuliste aruteludega nii mõneski internetifoorumis. ma olin hämmingus selle üle, et kõigepealt nii vähe üldse teatakse Euroopa kodanike õigustest ja teiseks, et see tõi endaga kaasa teatud veidra hirmu, et äh, liikmesriigi kodakondsus äh, nagu kaotatakse ja seda nagu asendatakse müütiline Euroopa Liidu kodakondsus. ja olengi kodus paar kuud juba selgitanud, et äh, see on täiendav aspekt ja mitte ei asenda midagi ei ole võimalik Euroopa kodakondsus ilma, et ta oleks kinnitanud teie liikmesriigi kodakondsusesse, aga ma nägin internetifoorumis ka seda, et tegelikult need asjad ei olnud selgelt arusaadavad inimestele ja mul oli väga hea meel nüüd selle aruande kallal tööd teha nagu te teate, hõlmab see etappi, millal Euroopa on teinud muutuse läbi esimesest maist kaks tuhat neli, alates kui Euroopa Liit laienes pretsedenditult. uute liikmesriikide liitumine, eriti Ida- ja Kesk-Euroopa uute riikide liitumine, näitas seda, et need inimesed hakkasidki rohkem kasutama seda vaba liikumise õigust. aga sellega on kahjuks kaasas käinud ka terve rida praktilisi igapäevaseid probleeme meie kodanike jaoks, kui nad liiguvad ühest riigist teise. kui nad liiguvad ühest õigussüsteemist teise, probleemid perekonnaõigusega, kohtualluvusega, lahutustega, laste hooldusõigusega, pensioniõigustega, alimentidega siin on terve rida probleeme. aga on põhjendatud soov neid õigusi kasutada. mõned küsimused, mis ma olen välja toonud aruandes ja mis ilmselt tulevad ka arutelus välja, on üsna praktiliste asjadega seotud. mul on väga hea meel, et volinik mainis seda, mis äh, minugi arvates on väga oluline Lissaboni lepingu aspekte, see on ühe miljoni allkirja kogumine ja algatus teha oma hääl kuuldavaks komisjonile. ja minu ainus hirm on seotud sellega, et mis siis, kui Lissaboni leping külmutatakse, kas me siis selle väga põhjendatud ja väga hädavajaliku algatuse heidame üle parda, aga ma arvan, et mis iganes saatus Lissaboni lepingut ka ootab ja ma tegelikult hoian põhjalt lepingu edu nimel, aga igal juhul äh, ma loodan, et äh, see algatusõigus ei lähe kaduma. konsulaarkaitse ja õigused, äh, mis Euroopa kodanikel on olla kaitstud diplomaatilise ja konsulaartöötajate pool igas liikmesriigis. ja sellega seoses ei tehiks, ei tohiks tekkida probleeme riikides, see on asutamislepinguga antud õigus. aga kui ma vaatan meie komitee liikmete või meie komisjoni liikmete seisukohast, siis praktiline elu on hoopis teistsugune. üks meie kolleegidest läks Mumbaisse hiljuti delegatsiooni juhina. Te teate traagilisi sündmusi, mis seal aset leidsid ja rida parlamendi liikmed leidsid, nii nagu paljudeski Euroopa kodanikud, pidžaamas tänaval dokumentideta hirmu tundes oma elu eest ja siis nad arvasid, et saavad seda õigust kasutada ja minna ja otsida abi igast ligidal asuvast konsulaadist kui Euroopa Parlamendi saadikud ei saanud seda õigust ära kasutada, missugused võimalused on siis tavakodanikel, kes niisugusesse olukorda satuvad? see on küsimus, millega me väga tõsiselt peame tegelema. ja veel, mis mulle head teeb, on see, et me väga tihedalt käsitleme ja tutvume nende erinevate programmidega, mida välja pakutakse ja mis juba käivitatud on Need on suunatud kodanike õiguste kasutamisele, õigu-, kodanikele, kes on kahes eri õigussüsteemis äkki, kellel on keeleprobleemid ja kes tegelikult sageli ei tea, kelle poole pöörduda. küll need saadetakse äh, kodu äh, riigiasutuste juurde, küll asukoha riigiasutuste juurde, aga nemad ei äh, tea eriti palju kohaliku omavalitsuse tegutsemispõhimõtetest meil on loomulikult hea meel näha, et teatud programmid siin juba on, kuid me tahaksime ikkagi, et nendele programmidele äh, pandaks suuremat rõhku ja et äh, Brüsseli mõttekojad äh, tegelesid sellega rohkem. käesolev aruanne tegelikult keskendub kodakondsuse kontseptsioonile kui millegile, mis peab olema kodanikele endile oluline ja nüüd see proovikivi, kui olulised meie institutsioonina parlamendi liikmetena oleme, saabki olema eelseisev juunikuine Euroopa Parlamendi valimine. Nende valimiste puhul on alati olnud tegemist vähelise, vähese osalusega mitte lihtsalt eh, seda, et eh, ei hääletata riigis, mille kodakondsust ei ole, vaid sageli kodanikud ei hääleta ka oma koduriigis. ja selline vähe osalus võiks võib-olla olla põhjendatud ka kõige sellega, mis on aset leidnud näiteks Lissaboni lepingu üle hääletamisel, mis juhtus Iirimaal. meie sõnum peaks olema asjakohane, küsimus on selles, kas me tegutseme sihtotstarbeliselt. seega lühidalt tahaks öelda, et mul on väga hea meel, et siin on esindatud nii valitsused, vabaühendused, ombudsmanid kõik need erinevad hääled arutelus, aga ma ootan teie häält, sest äh, selle aruande kallal äh, töö veel toimub ja muudatusettepanekute tähtaeg on homme. seega vabaühendused, kui te leiate sõbraliku Euroopa Parlamendi liikme, kes tähelepanelikult teid kuulab, siis homme lõunal on teil aega oma muudatusettepanekuid teha. tänan. suur aitäh suur aitäh selle väga täpse, väga selge ja hästi struktureeritud ettekande eest, mis andis aimu teie raportist. nüüd kuulame me, mida kõneleb härra Mateus. härra Mateus on kodakondsusosakonna juht ja see osakond asub Poola välisministeeriumis ning härra Mateus räägib meile kodakondsust puudutavatest teemadest ja seda väga hiljuti Euroopa Liiduga liitunud riigi seisukohast ning nüüd saabki sõna härra Mateus äh, Saara, teil on sõna. aitäh. lugupeetud härra esimees, proua raportöör, daamid ja härrad täna oleme me kokku tulnud selleks, et arutada Euroopa Komisjoni viiendat raportit Euroopa kodakondsuse kohta ning see hõlmab perioodi kahe tuhande neljandast kahe tuhande seitsmenda aastani. lisaks on meil ka töödokument, mille on esitanud nõukogu sekretäriaat ja sealt käsitleme lähemalt peatükke üks, viis ja seitse nimetatud raportist. lisaks vaatame me täna ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni eelnõu, mis puudutab äh, Euroopa kodakondsusega seonduvaid probleeme ning äh, väljavaateid ja selle raporti autoriks on proua Kacek. seda eelnõud valmistab ette libe komisjon. daamid ja härrad, mul on väga hea meel kõikide nende dokumentide üle ja kindlasti on Euroopa kodakondsus äh, ka midagi sellist, mis võib äh, suuresti kaasa aidata Euroopa lõimumisprotsessile. see kätkeb eneses kahte ideed. kui me mõtleme Euroopa kodakondsusest, siis mõtleme me seosest, mis tekib üksikisiku ja riigi vahel ning äh, lisaks mõtleme me ka Euroopa identiteedile. Euroopa identiteeti märgiti esmakordselt seitsmekümne kolmandal aastal Kopenhaagenis toimunud äh, riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel. seal arutati põhiõigusi ja põhiõiguste hartat ja arutati ka seda, et äh, üks inimese põhiõigusi ja üks inimõigusi on õigus kodakondsusele. sellise mõttega on äh, esile tuldud ka teiste rahvusvaheliste dokumentide kujundamisel eriti Euroopa Nõukogu poolt seitsmekümne seitsmendal aastal vastu võetud dokumendi puhul. seega on Euroopa kodakondsuse küsimust mitu korda arutanud, seda nii siseriikliku õiguse aruteludel kui ka siis, kui kujundatakse Euroopa õigust või rahvusvahelist õigust üldisemalt. me ei tohiks unustada ka seda, et Euroopa kodakondsus vastavalt lepingu peatükile kaheksa on kodakondsus, mis on tekkinud läbi viidete liikmesriikidele. üllatab aga see, et mm, seda mõistet ei ole esile toodud mitte lepingus endas, ehk siis Euroopa Majandusühenduse alus äh,, asutamislepingus, vaid pigem alles Amsterdami lepingus, kuhu on lisatud definitsioon ja kus on öeldud, et Euroopa kodakondsus on midagi, mis lisandub äh, liikmesriigi mm, kodakondsusele seega on ka selge, et Euroopa kodakondsus ei asenda eh, ühegi inimese olemasolevat kodakondsust ning eh, inimesel võib olla oma liikmesriigi kodakondsus ja lisaks ka Euroopa kodakondsus. kui me vaatame olemasolevaid õigusakte ning eh, põhiõiguste hardat ja Maastrichti lepingut ja Amsterdami lepingut, siis on selge, et kodakondsuse kontseptsioon ei põhine formaalsemal või äh, vähem formaalsemal definitsioonil, vaid äh, see on pigem kataloog, mis koosneb erinevatest äh, tunnusjoontest ja ka isikutest, kellele võib Euroopa kodakondsuse anda. õigusasjade komisjon on neid jooni samuti käsitlenud. üks sellistest tunnusjoontest on näiteks õigus liikuda vabalt Euroopa Liidu piires jääda elama mõnda teise liikmesriiki või pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. daamid ja härrad, Euroopa kodaniku õiguste nimekiri ei ole lõplik. seda nimekirja on varemgi laiendatud, seda laiendati näiteks Amsterdami lepinguga, kui Euroopa kodanikule anti õigus pöörduda ükskõik millise Euroopa Liidu institutsiooni poole oma emakeeles, kusjuures ka vastuse saab äh, kodanik oma emakeeles. ning äh, räägiti ka sellest, et kodanikul on õigus äh, ligi pääseda dokumentidele. kuid veelgi tähtsam on artikkel kakskümmend kaks mm, sellest lepingust, kus öeldakse, et nõukogu võib ühehäälselt vastuseks komisjoni ja parlamendi ettepanekule äh, võib ühehäälselt tugevdada või ka täiendada teatud õigusi, mille rakendamist nõutakse liikmesriigi põhiseadusega. liikmesriigid ei ole kunagi seda õigust kasutanud. kuid ikkagi on praegu väga sobiv selles kontekstis endalt küsida, kas me ei peaks äh, praegu välja pakkuma mõningaid uusi lahendusi. lahendusi, mis võiksid kaasa tuua äh, Euroopa kodanikuõiguste tugevdamise. näiteks äh, proua Katšeki raporti eelnõus on öeldud, et komisjon võiks vastu võtta selge menetluskorra, mis lubaks kasutada Euroopa kodanikualgatust. meie leiame, et see oleks väga mõistlik meil on äh, kogemusi ähm, kodanike vaba liikumisega Euroopa Liidus ja seetõttu me arvame, et raporti eelnõu punktis kaheksa toodud äh, soovitused ehk siis äh, mittediskrimineerimisreegel või diskrimineerimisvastane reegel on samuti väga oluline ja väga vajalik. me oleme nõus sellega, mida te ütlesite Ehm, nii-öelda ühenduse siseste rändajate kohta, see, mis te ütlesite, mm, puudutab siis nimelt seda, et neil inimestel peaks olema Euroopa kodanikuõigused, kuid selle juurde tulen ma tagasi hiljem. me peame meeles pidama, millised on Poola rändajate kogemused ja võiksime mõelda ka teistele rahvustele, kes on äh, tulnud Poolasse kuigi niipidi rändajaid on muidugi vähem iga Euroopa Liidu kodaniku õigus on äh, vabalt liikuda ning asuda elama teise liikmesriiki, kui ta seda soovib. see on üks Euroopa kodaniku põhiõigusi, see on seotud Euroopa kodaniku institutsiooniga, kui nii võib öelda. see on äh, suuresti ka mõjutanud äh, poolakate rändevoogusid ja poolakate väljarände mustrit Poola statistikaamet on hinnanud, et kahe tuhande kaheksanda alguses, kahe tuhande kaheksanda aasta alguses elas teistes liikmesriikides umbes kümme miljonit poolakat. kellest äh, sada kakskümmend tuhat asus Iirimaal, kakssada kaheksakümmend tuhat Ühendkuningriigis ja kokku oli neid umbes äh, üks miljon koos teiste liikmesriikidega see tähendab seda, et paljud nendest isikutest äh, said äh, nii-öelda kaasa võtta ka oma pensioniõigused ja muud õigused, aga see väljaränne mõjutas ka Poola enda tööjõuturgu, on mitmeid sektoreid, kus äh, Poolas ei ole enam piisavalt töötajaid, näiteks ehitussektor. veel üks asi. me peame pöörama tähelepanu asjaolule, et mõned poolakad ei tööta sellisel ametikohal, mis vastaks nende kvalifikatsioonile, kui nad on asunud elama teise liikmesriiki ning mõnikord ei ole neil ka eh, selle teise liikmesriigi kodanikega võrdseid õigusi. Nad töötavad mustalt ja mõnikord on nad inimkaubanduse ohvriks. kuid üldiselt võib öelda, et poolakatel, kes on asunud äh, elama teise liikmesriiki, on siiski võimalik äh, saada tulus töö, õppida uut keelt, äh, elada mitmekultuurilises keskkonnas ning ka õppida soovi korral prestiižsetes ülikoolides. kuid nüüd, kui on tekkinud laenukriis ja majanduslangus, ja ka Poolas on tekkinud probleemid, siis alates oktoobrist kaks tuhat kaheksa on töötus Poolas suurenenud ühe koma kahe protsendi võrra ning jaanuari lõpus kaks tuhat üheksa oli see üle kümne protsendi. selline töötuse suurenemine ei ole tingitud ju mitte ainult majanduslangusest Poolas, vaid ka sellest, et majanduslangus on mujalgi ja poolakad naasevad välismaalt, sest nad on seal kaotanud töökoha. lisaks sellele on mitmeid Poola rändajaid Äh, Poolast väljarändajaid, kes liiguvad ringi Euroopa Majandusühenduse piires ja lähevad sellistesse riikidesse, kus nad arvavad, et on kergem tööd saada. paljud Iirimaalt ja Ühendkuningriigist äh, äh, lahkuma sunnitud isikud lähevad näiteks Norrasse või Skandinaavia maadesse, mis neile tundub ahvatlev. tööjõuturu mustrid on praegu väga dünaamilised kogu Euroopas ja seetõttu peavad kõik haldusorganid äh, tugevdama oma jõupingutusi, et poolakad äh, Poola tagasi, Poolasse tagasi pöörduksid. kahe tuhande seitsmendal aastal tegid äh, Poola ministeeriumid koostööd ning peaministri nõunik, mm, peaministri alluses loodi rakkerühm, mida juhtis siseminister ja nad äh, selles rakkerühmas tegelesidki Poola väljarändajate koju tagasikutsumisega. me oleme välja kujundanud isegi internetipõhise juhise nende jaoks, kes äh, elavad mujal, kuid tahaksid Poola äh, tagasi tulla. eelmisel aastal kuulutas Poola valitsus, et need poolakad, kes naasevad Poolasse, et neile ei esitata maksualaseid süüdistusi, isegi kui nad on toime pannud rikkumise kui me mõtleme neile, kes elavad äh, teistes äh, riikides, peame mõtlema ka neile, kes tahavad tulla Poolasse. muidugi ei ole neid eriti palju, kuid äh, ka nende arv on suurenemas, sest Poola muutub järjest atraktiivsemaks riigiks. meil on aina parem infrastruktuur ning aastal kaks tuhat kaheksa tegi taotluse saada elamisluba seitse tuhat viissada inimest, peamiselt olid need prantslased, sakslased või bulgaarlased. ning kaheksasada kuusteist Euroopa Liidu kodanikku tegid ette äh,, taotlesid elamisluba, need inimesed olid Kreekast, Portugalist ja mujalt. kui me mõtleme pereliikmetele, siis kahe tuhande kaheksandal aastal äh, taotles äh, elamisluba Poolas sada kakskümmend viis äh, mittepoolakad, põhiliselt olid nad äh, ukrainlased või venelased. tasub meeles pidada, et Poola ühiskond suhtub sisserändajatesse väga positiivselt. ja poolakad on üldiselt väga hästi meelestatud teiste riikide inimeste suhtes, eriti kui need inimesed tulevad Euroopa Liidu liikmesriikidest. neliteist nii-öelda lemmikrahvust poolakate jaoks kuulusid kõik Euroopa Liidu liikmesriikide rahvuste hulka ma arvan, et me peaksime aktiivselt rakendama kahe tuhande neljanda aasta direktiivi number kolmkümmend kaheksa, mis puudutab iga kodaniku ja tema pereliikme õigust vabalt liikuda ringi Euroopa Liidus ning asuda elama teise liikmesriiki. Poola toetab täielikult raporti eelnõus toodud soovitusi, mille raames palutakse liikmesriikidel toimida aktiivsemalt mõned direktiivi osad, mida on praegu küllalt keeruline tõlgendada, tuleks lihtsalt paremini läbi arutada ja neid tuleks paremini tõlgendada. me usume ka, et mõned tõepoolest vaid mõned riigid, kuid siiski mõned riigid, kes ikka veel nõuavad seda, et tuleb kaitsta oma tööturgu võõraste eest siis neile tahaksime öelda, et kolmandate, et mujalt tulevate inimeste tööjõuturule lubamisel on ju selgeid eeliseid. muidugi ka kuritarvitatakse vaba liikumisõigust. Euroopa Kohtu otsus kahekümne viiendast juulist kaks tuhat kaheksa Medeki ja teiste vastu tuletab meile meelde, et vastavalt direktiivile kolmkümmend kaheksa aastast kaks tuhat neli mis puudutab Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumise õigust. see tuletabki meile meelde, et igal Euroopa Liidu kodanikul ja tema pereliikmel on õigus asuda kas töötaja või õppurina elama teise liikmesriiki. või juhul, kui tal on piisav haiguskindlustus, nii et ta ei jää sotsiaalsüsteemi koormama siis eh, on eh, tal igal juhul õigus kaasa võtta ka oma perekond. mis puudutab pereliikmeid, siis leidis Euroopa Kohus, et direktiiv ei ütle eh, selgesõnaliselt, et pereliikmetel on õigus sellesse riiki kolida enne nii-öelda põhikolijat kolmandatest riikidest pärit pereliikmetest, pereliikmetel on võimalik saada samu õigusi kui Euroopa Liidu kodanikul, kui ta nendega, kui nad temaga kaasa kolivad. olenemata siis sellest, kas kõnealune isik on Euroopa Liidu kodanikuga abielus või elab temaga lihtsalt koos. Euroopa Kohus aga öö, ütles siiski, et palju võidakse öö, sõlmida ka fiktiivseid abielusid lihtsalt selleks, et äh, mõni muidu ebaseaduslik sisserändaja saaks äh, seadusliku aluse Euroopa Liidu liikmesriiki kolida. seetõttu on muidugi vaja võidelda sellise nähtusega. Poola õigusaktid, mis puudutavad Euroopa Liidu kodanikke ja nende pereliikmeid, ei ole vastuolus Euroopa Kohtu otsusega. kuid me ei usu, et oleks vaja dokumenteerida täiendavalt seda õigust kolida teise liikmesriiki, me leiame, et ei ole vaja esitada lisanõudmisi abielutunnistusele, mis tõendaks, et abielu ei ole sõlmitud fiktiivseks meie ei ole mm, kellegi puhul keeldunud talle elamisluba andmast äh, põhjendusega, et äh, tema abielu on fiktiivne. lõpuks tahaksin ma öelda, et äh, Poola toetab välismaalaste kolimist Poola riiki. me leiame, et tavaliselt on tegemist väga kõrgete, väga heade oskustega töötajate ja ka investoritega Poola ühiskond leiab, et äh, kodanike vaba liikumine on üks Euroopa lõimumisprotsessi suuremaid eeliseid ja ka suuremaid saavutusi. suur aitäh! Äh, tänan selle põhjaliku ja ammendava ettekande eest selle kohta siis, kuidas äh, Poolas äh, hinnatakse inimeste vaba liikumise põhimõtet. kõigepealt annan sõna härra Kalikile, aga enne sooviksin teada, kas äh, on vahepeal kolleegidelt sõnasoove saabunud? härra kolleeg, palun jääge viie minuti piiresse, kuna ma proovin meie mahajäämust tasa teha. tänan. suur tänu. jätkates nüüd sealt, kus eelkõneleja pooleli jäi, tahaksin öelda, et tegemist on väga suure ülesandega, mis Euroopa Liidu ees seisab ehk konkreetsemalt nende ees, kes tegelevad Euroopa kodakondsuse küsimustega. härra Barrot mainis juba alguses, et Euroopa kodanikke tuleks kohelda kui nii-öelda käega katsutavaid päris inimesi mitte midagi kujutatavat, sellepärast et tegemist on ju päris inimestega, inimestega, kellel on õigused, kohustused kolmes suunas Euroopa Liidu suhtes, riigi suhtes, mille kodanik nad on ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, seega nendel kodanikel on nii õigused kui kohustused. ja neil peab olema selge positsioon selle kolmes suunas, mida äsja mainisin proua Kadžeki aruanne näitab väga sel-, selgelt, et meil on vaja tegeleda kodanike õigustega Euroopa Liidus. kui me võtame näiteks konsulaarkaitse, siis olgem ausad, daamid ja härrad, eriti kui me mõtleme viimaseid arenguid, siis selles vallas on meil väga-väga palju veel areneda ja veel midagi. Need on migrantide ja ühenduse siseste rändajate õigused, nende pereliikmete õigused. ja mitte diskrimineerimise põhimõte selles kontekstis. ilmselgelt, kui me peaksime tõsiselt kodakondsusega tegelema, siis me peaksime ka uute õigustega tegelema kui me mõtleme Lissaboni lepingule, siis äh, see võiks olla üsna hea alguspunkt, et hakata kogu Euroopa kodanike õiguste kataloogi laiendama. algselt oli äh, selle taga poliitiline idee ja ma arvan, et meil peaksid olema ka teatud juriidilised institutsioonid, et äh, kogu kontseptsioon muutuks tõeliseks. Euroopa kodanike konventsioon mainib õigust kodakondsusele ja on olemas ka põhiõiguste harta, on olemas kodanike õiguste kataloog ja kui me nüüd tahame kõiki neid erinevaid kontseptsioone ellu viia, siis me peame väga selgelt rõhutama seda, et tegemist on ühe põhilisema üksikisiku õigusega Euroopas uh,. Uh, suur tänu, härra Kallik. praegu on mul veel üks sõnasoovija. Leotis, kas sa oled vabatahtlik või moraalselt sunnitud selleks? suur tänu, ma teen väga lühidalt. see, millest ma rääkida tahan, järgib äh, härra Barrot ja proua Katšeki juttu. artikkel seitseteist kuni kakskümmend Euroopa Liidu asutamislepingus on need õigused ära toonud ja see kõik haakub ka teiste asutamislepingu sätetega, aga mina tahaksin küsida, kas Euroopa kodanikud teavad neid õigusi ja kui ei, siis miks? kui nad on teadlikud õigustest, siis mil määral nad kasu saavad nendest õigustest? mil määral nendel on neid õigusi vaja selleks, et tunda, et nad on seotud Euroopa Liiduga? Need on need küsimused, mida me peaksime iseendale esitama ja ma arvan, et kõige, kes on huvitatud Euroopa Liidu edendamisest, peaksid ka mõtlema sellele aspektile. me istume ja filosofeerime siin, aga meie oleme Euroopa Liit, kui nii võib öelda. me oleme Euroopa eestvedajad, aga meie liigume omipäi ja tavakodanikud Euroopas on meist kaugele maha jäänud ja nad ei tunne mitte mingisugust seost Euroopaga ja ma olen just nimelt selle üle mures. me kavatseme esitada rea-, muudatusettepanekuid äh, Ursula raportile. aga ma olen välja pakkunud teatud muudatusettepanekud äh, ka äh, põhiseaduse komisjonis ja nendes muudatusettepanekutes ma mainisin neid aspekte. Euroopa Komisjonil ja tegelikult meil kõigil on vaja harida ja koolitada Euroopa kodanikke, nad peavad olema teadlikud oma õigustest. Nad peavad oskama hinnata, neil ei ole piisav ole ainult teadlik teoreetiliselt õigustest, neid tuleb ka kasutada ja Euroopa Parlamendis on kaks asjakohast aruannet, üks on proua äh, Valeani aruanne, mis käsitleb liikumisvabaduse loomisega see oli väga oluline ja nüüd proua Gatšeki aruanne. mõlemad aruanned, aruanded võetakse vastu. see tähendab, et me oleme filosofeerinud, rääkinud nende aruannete üle ja ümber, aga me ei ole piisavalt teinud. pealkirjaks antud aruande puhul on probleemid ja väljavaated, aga kui me nüüd vaatame seda komisjoni aruannet, äh, siis äh, siin on probleemid kaduma läinud. komisjon äh, räägib õigustest, millest me juba teadlikud oleme, meil on vaja asja tuumaga tegeleda ja mis see tuum on? probleemid ja väljavaated, kuidas on võimalik Euroopa kodanik teadlikkust tõsta oma õigustest, tänan uh,. tänan, Panajotis ma arvan, et nüüd on võimalus küsimustele vastata ja raportöör Ursula võib siis ka oma kokkuvõttes mõned need aspektid arvesse võtta. nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale, Euroopa ombudsmanile härra Diamandorusele kes teab ilmselt hästi, millised on Euroopa Liidu kodanike ootused institutsioonide suhtes, see on tema töö. ta on kursis nende muredega, nii et annangi talle nüüd kohe sõna. tänan. kuulsin, mida ütles härra Dmitrijev ja püüan siis nüüd ähm, täpsemalt rääkida Euroopa Liidu kodakondsuse tajumisest kodanike poolt ja mida oleks tarvis teha, et parandada institutsioonide ja kodanike vahelist suhet ja suhtlemist. nüüd ma jätkaksin inglise keeles, kuna ma valmistasin oma kõne ette selles keeles. suur tänu aitäh, et te kutsusite mind siia kuulamisele. mul on väga hea meel jagada teiega seisukohti Euroopa Liidu kodakondsuse arengust eurooplased saadavad mulle kirju ja emaile ja kaebavad selle üle ning esitavad küsimusi antud teemal. ma kohtun ka väga paljude üksikisikute ja vabaühenduste ja kodanikuorganisatsioonide esindajatega, eriti siis, kui meil on niisugused informatiivsed külaskäigud liikmesriikidesse ja need kontaktid näitavad mulle, et eurooplased teavad ja hindavad mitmeid õigusi, aga õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikides, õigus võrdõiguslikkusele kohtlemisele on väga olulised. Need on õigused, millest kodanikud saavad kasu andmekaitse subjektidena, reisijatena, telekommunikatsiooniteenuste tarbijatena, need on ainult mõned näited. probleemid paljude eurooplaste jaoks on selles, et need haldustakistused, võimalused, õigus kaitsemeetmetele äh, on problemaatilised praktilises elus. Äh, ma saan paljusid kaebusi ja mulle räägitakse äh, probleemidest läbipaistvuse puudumise vallas. enamus kaebusi on suunatud Euroopa Liidu institutsioonide vastu, on selge, sest minu mandaat ongi seotud nende institutsioonidega. seda need kaebused ja kontaktid, mis mul on, näitavad läbipaistvuse puudumist liikmesriikides Euroopa Liidu suunal Äh, kodanikud võtavad minuga ühendust sageli ja räägivad eetilistest probleemidest avalikus elus. nii mõnigi probleemidest on seotud Euroopa Liidu institutsioonidega, enamus aga liikmesriigi enda ametiasutustega kokkuvõtlikult võib öelda, et siin on näha, et tajutakse Euroopa Liidu kodakondsust kõigepealt õiguste ja õiguste heale haldusteenusele, teiseks läbipaistvus ja kolmandaks eetilised standardid avalikus elus. ma räägin igast kolmest komponendist hetke pärast lähemalt, aga kõigepealt ma tahaksin meenutada seda, et Euroopa Liidu kodakondsus täiendab liikmesriigi kodakondsust ja ei asenda seda kodakondsuse toob ära Euroopa Liidu ja liikmesriikide niinimetatud kahese olemuse. igal liikmesriigil on oma põhiseadus, oma poliitilised institutsioonid, aga samal ajal on nad oluline tegija Euroopa Liidu institutsionaalses raamistikus. ja just sel põhjusel ei ole kasulik rääkida siin kodanike suhetest institutsioonidega isoleerituna äh, Äh, suhetest äh, oma riigi asutustega Euroopa Liidu küsimustes, muidu jääb see liiga abstraktseks. ja ma toon väga konkreetsed näited iga aspekti kohta. alustame siis heast äh, haldusest kodanike õiguste vallas. ei ole praegu aeg nii rikkaliku teema süvaanalüüsiks. ja seetõttu ma toon välja ainult kaks aspekti. esiteks hea haldus näitab seda, et Euroopa seadused peaksid olema tõhusad. Euroopa ei liigu lähemale oma kodanikele, kui ta lihtsalt äh, seadusi vastu võtab, kui neid tõhusalt ei kohaldata, siis tulemusi ei ole. teiseks, see on loomulikult seotud esimese aspektiga, kodanikel peavad olema tõhusad õiguskaitseabinõud, kui nende õigusi ei austata. haldus Äh, tavade puhul on äh, väga oluline, see on liikmesriikide kohustus ja seetõttu ma kindlalt usun, et Euroopa Liidu õigus saab olla tõhus ainult siis, kui me edukalt niinimetatud oma nagu tunnet äh, liikmesriikide haldusasutuse suhtes arendame. Euroopa Liidu õigus ei ole midagi välist, mis surutakse Brüsselist peale põhimõtted, mis peavad lähtuma ka kohalikest oludest, vastasel juhul äh, kaotab asi mõte. Euroopa ombudsmani võrgustik edendab nii head haldustava äh, kohalikul tasandil kui ka õigusabimeetmete edendamist. minu kohalikud kolleegid lähtuvad ka Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. väga oluline on tõsiselt ja õiglaselt käsitleda esitatud kaebusi liikmesriigi ametiasutuste vastus aga Euroopa ombudsmanide kogukond ei tule iseenesest toime selle suure koormusega. väga oluline on Euroopa Liidu õiguste suhtes omanikutunde kujundamine ja liikmesriikide parlamendid peavad aktiivsemalt seadusandlikus protsessis osalema ja seda võimaldab ka Lissaboni leping. oluline on ka tähelepanelikumalt seirata, mismoodi Euroopa Liidu õigust äh, rakendatakse ja probleemid välja tuua. aga nüüd vaatame teist teemat, läbipaistvust. siin on märkimisväärset edu saavutatud Euroopa institutsioonides. läbipaistvust käsitlev määrus, äh, määrus äh, aastast kaks tuhat üks, tuhat nelikümmend üheksa rakendab põhimõtteid, mis on seotud Euroopa Liidu institutsioonide tegevusega Äh, siis, kui seadused on ellu viidud. komisjon avaldab ähm, mõjuaruande äh, poliitika vallas tehtavate ettepanekute kohta ja samuti viib läbi mõju hindamise. Äh, oluline on ka lobitegijate registreerimissüsteem, see on märkimisväärselt suur samm edasi läbipaistvuse vallas vaatamata sellele, et arenguruumi veel on. mis puudutab nüüd seadusandlikku protsessi, siis ma kahe tuhande viienda aasta oktoobris juba soovitasin, et nõukogu kohtuks või korraldaks avalikke istungeid millal iganes see võimalik, aprill kaks tuhat kuus võttis Euroopa Parlament selle kohta ka oma otsuse vastu. teatud edu on saavutatud, kuid nõukogu ikka veel ei pea täielikult soovitusest kinni täielik seadusandliku protsessi läbipaistvus nõukogus tugevdaks nii liikmesriigi kui ka Euroopa kodakondsust. see võimaldaks eurooplastel näha, mida nende poolt valitud valitsused teevad Euroopa Liidu tasandil ja võimaldab nendel ka Euroopa Liidu kodanikena tõhusamalt jälgida oluliste Euroopa Liidu institutsioonide tööd teatud edu on saavutatud läbipaistvuse vallas ka liikmesriikide tasandil, kui me võtame näiteks Euroopa Liidu fondidest raha ja kasusaajad. oluline on see, mismoodi Euroopa Liidu õigust kohaldatakse liikmesriikides ja siin on kakskümmend kaheksa erinevat äh, eeskirja, äh, mitte lihtsalt äh, määrus kümme nelikümmend üheksa, aga on lisaks sellele ka liikmesriikide raamistikud, millest tuleb kinni pidada. selleks, et läbipaistvuse vallas vastata liikmesriikide ootustele, peavad institutsioonid ja liikmesriigid jagama head tava, informatsiooni selle kohta, mismoodi Euroopa Liidu dokumendidele ja teabele ligi pääseb. ma olen valmis koostööd tegema liikmesriikide teabeametnikega ja nende nende äh, vastavate ametkondadega ja nüüd siis äh, kolmas äh, aspekt, mismoodi tajutakse kodakondsust ja see hõlmab just nimelt eetikaküsimusi avalikus elus. Need standardid on äärmiselt olulised, sellepärast et see ütleb, et liikmesriikide ametiasutused on aruandekohustuslikud, ei ole vaja jalgratast uuesti leiutada. Euroopa Liidu institutsioonid, paljud liikmesriigid rahvusvahelised organisatsioonid OECD muuhulgas on väga palju väärtuslikku tööd teinud eetika vallas. aga nii nagu hea haldustava ja läbipaistvuse puhul ikka, kodanike ootustele ei suudeta vastata, kui jääb äh, kunstlik eraldatus Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahele. minu arvates on vaja anda kodanikele lühike ja selge arusaam nendest põhilistest eetilistest põhimõtetest, äh, mis kehtivad äh, Euroopa Liidu institutsioonides ja Euroopa asjadega tegelevates liikmesriikide ametkondades. see ei saaks olla mitte midagi, äh, mis jälle Brüsselist peale surutatakse, vaid see peab olema igal tasandil nii-öelda destilleeritud teadmine. meil toimub varsti kohtumine Äh, liikmesriigi tasanditel ja seal kavatsen ma ka selle teema tõstatada. Euroopa ombudsmani võrgustiku jaoks on oluline, et Euroopa kodakondsus muutuks tegelikkuseks. ja lõpetuseks tahaks omalt poolt rõhutada, et kodakondsus on väga rikkalik kontseptsioon ja äh, ma ei ole suutnud seda kõike siin lühiülevaates hõlmata. kodakondsuse peab andma Euroopa äh, Liidu inimestele teatud võimustatud tunde, aga peab andma ka nende liikmesriike, liikmesriikidele täiendavat voli. ma usun, et kodakondsusega laiema tegelemise valguses niisugune võimustamine peab muutuma poliitiliseks prioriteediks. kodanikuks olemine tähendab see, et kuulutakse poliitilise kogukonda, kodanikul on õigused ja kohustused, avalike asutuste aruandluskohustus, osalus avalikus elus. kodakondsus tähendab ka demokraatia kvaliteedi tõstmast, tõstmist, demokraatlike poliitiliste institutsioonide seaduslikkuse tõstmist. majandus- ja rahanduskriisi valguses tuleb rõhutada, kui oluline on, et Euroopa kodakondsus ei ole mingisugune nulltulemiga tegevus, see on väga oluline mitmel tasandil, sest koostööd tõhusalt ja läbipaistvalt ja eetiliselt tehes eh, liikmesriikide ja Euroopa vahel teeb võimalikuks eduka eh, edasiliikumise. tänan uh,. suur tänu, härra Diamandoros. nüüd ma annan sõna nendele kolleegidele ja kuulajatele, kes soovivad äh, küsimusi esitada või kiitust avaldada või kritiseerida. no sellisel juhul oli teie ettekanne igati veenev, nagu paistab. Äh, suur tänu nüüd teen ettepaneku liikuda edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mille käigus me anname sõna Ernesto Bianchile, kes äh, töötab Euroopa Komisjoni õigusvabaduse turvalisusküsimuste peadirektoraadis. see on siis äh, kodakondsuse nii-öelda bürokraatlik visioon. ja annan siis talle kohe sõna. Like uh, open... suur aitäh kõigepealt õnnitlen teid selle algatuse puhul. tegemist on väga hea algatusega, ma loodan, et see ei ole lihtsalt üks uus bürokraatlik samm, sest me oleme olnud kontaktis kodanikega, kes teavad küll, mis on nende õigused ja neid ka nõuavad. me oleme saanud näiteks abipalveid üksik- äh,, isikutelt kuigi tõenäoliselt võrreldes ombudsmaniga on äh, neid väga vähe. ja ma tahaksin äh, rääkida mõne sõna lisaks sellele, mida rääkis ombudsman. väga raske on siis, äh, kui üksikisikul on mõni probleem seoses kodakondsusega, väga raske on neid aidata Brüsselist, me oleme liiga kaugel. vaja oleks kohaliku tasand ja abi, kuid kohalik tasand tavaliselt ei aita, tavaliselt nad isegi ei tea, et mingi probleem on. ja meile tundub, et tegelikult on mängureeglid ju väga lihtsad, vähemalt siis, kui me neid loeme, need tunduvad tõesti lihtsad, aga kohalik tasand tõlgendab neid väga erinevalt ja neid võivad tõlgendada täiesti erinevalt kaks asutust, mis asuvad üksteisest kahekümne kilomeetri kaugusel. kokkuvõttes tekib eh, muidugi palju kaebusi ja kui kaebuste hulk jõuab kriitilise massini, siis me näemegi, et on eh, palju inimesi, keda tegelikult ei saa aidata komisjoni talitused, ükskõik kui palju on nendel talitustel töötajaid. nii et kui me hakkame mõtlema sellele, kuidas tagada kodanike õigused mis on lepingus ju selgelt välja toodud. kuidas tagada, et need õigused oleks tõhusalt täidetud, siis tuleb keskenduda kahele asjaolule. ma arvan, et need kaks asjaolu on raportis ka väga selgelt välja toodud. ja et nad on välja toodud direktiivis number kolmkümmend kaheksa aastast kaks tuhat, üks neist on kommunikatsioon ja teine on rakendamine. mis puudutab kommunikatsiooni, siis meil tuleb õppida paremini suhtlema, mitte ainult üksikisikuga vaid äh, ka kohapealsete ametiasutustega. näiteks praegu me töötame välja juhiseid, et aidata liikmesriike kohalikul tasandil, nii et nad saaksid tõeliselt rakendada direktiivi kaks tuhat murd kolmkümmend kaheksa ja me arvame, et tegemist peaks olema võimalusega rakendada lihtsustatud rakendusreeglid, mis on olemas juba paar aastat ja mis peaksid olema ju kodaniku hüvanguks. kuid me püüame neid veelgi täiustada. teiseks aga rakendamine. rakendamise alal on teha veel palju tööd, seda tuleb teha koos liikmesriikidega ja praegu me arutame erinevaid valupunkte, ma räägin siin ainult direktiivi kolmkümmend kaheksa rakendamisest Need äh, raskuspunktid, mis on tõstatunud seoses direktiivi number kolmkümmend kaheksa rakendamisega, on äh, kahjuks kodakondsuse seisukohast väga olulised ja ennekõike püüame me koos liikmesriigi asutustega kindlaks määrata, millised on liikmesriikide enda raskuspunktid ja pärast seda on võimalik seda direktiivi korrektselt rakendada. osa rakendamisest on seotud mõnikord ka selle, nende õigusaktidega, mida võtab vastu Euroopa Parlament, neid probleeme on lihtne tuvastada ja ka lihtne lahendada. kuid mõnikord on probleemid madalamal tasandil ja ma ei kuule neist enne, kui keegi neist räägib. ning äh, selles küsimuses oleks mõistlik teha rohkem koostööd ka liikmesriikide parlamentidega. võib-olla Euroopa Parlament võiks sellise koostöö algatada võib-olla te juba teetegi seda. sest liikmesriikide parlamendid peaksid aitama meil jälgida, mis kohalikul tasandil toimub, mis toimub liikmesriigis. me oleme näinud ka seda, et eh, konsulaarkaitse alati ei toimi. Eh, see on selline küsimus, kus tuleb lihtsalt äh, loota parimat, äh, loota, et see kaitse rakendub ja nüüd on meil esmakordselt võimalik esitada uus õigusloomeline ettepanek, mis äh, annab konsulaarkaitse õigustele nii-öelda konkreetse elu, sest tegemist on väga keeruka õigusega, kuid ka väga tähtsa õigusega ning äh, vastavalt direktiivile kaks tuhat äh, murd kolmkümmend kaheksa on äh, see meile kõigile väga oluline, sest see puudutab igasugust reisimist, ükskõik kas see toimub teise liikmesriiki või kuskile mujale. me oleme välja töötanud tegevuskava, mis kahtlemata on bürokraatlik, kuid liikmesriigid avaldavad meile väga suurt vastupanu. esiteks sellepärast, et neil kõigil on standardid ja need ei ole väga lihtsad standardid, lisaks on neil aga ka oma traditsioonid ja reeglid. näiteks Taanis on konsulaarkaitse põhiseadusega ette nähtud, kuid Ühendkuningriigis peetakse seda riigipoolseks vastutulekuks ning seetõttu tekivad probleemid mitte ainult äh, suurte kriiside ajal, kus tuleb otsustada äh, mingeid inimesi aidata, neid on aga nii palju, et see on väga kallis Äh, kuid see puudutab ka rahvusvahelist õigust äh, põhimõtteliselt, sest selles äh, õiguses on väga palju mõisteid, konsulaarabi ja konsulaarkaitse näiteks on erinevad mõisted. ühe puhul on vaja liikmesriigi asutustelt taotleda eriluba. nii et me peame konsulaarkaitset lihtsustama ja muutma ratsionaalsemaks, kui see on võimalik, kuid sealjuures mitte unustama, et üks paremaid võimalusi konsulaarkaitse teemat paremini tutvustada oleks panna kõikidesse passidesse artikkel kahekümne tekst. me peame teadma, me peame paremini aru saama, miks need inimesed kes väljaspool oma koduriiki võiksid Euroopa Liidu piires siiski Euroopa valimistel hääletada, seda ei tee. pärast kahe tuhande üheksanda aasta valimisi on meil kavas korraldada vali- äh,, korraldada mm, uurimus ja küsida, milliste probleemidega inimesed kokku puutusid, ähm, kui üldse puutusid, või nad lihtsalt ei taha osaleda Euroopa valimistel väljaspool oma koduriiki, sest nad ei tunne kohalikku keelt, nad ei tunne kohalikke poliitikuid või on mingisugune muu põhjus. me püüame selle välja uurida, et edaspidi kulgeksid valimised paremini. üks asi veel äh, siis ma lõpetan, sest ma tulin siia rohkem kuulama kui rääkima. nii-öelda pööratud diskrimineerimine on muutunud järjest suuremaks eh, probleemiks. praegu on eh, liikmesriikides ilminguid ning majanduskriisi ajal ilmselt veel rohkem ilminguid, mis muudavad minu olukorra väga keeruliseks, mul on väga raske selgitada valitsusele või eh, ka mõnele üksikisikule, miks Euroopa kodanikul on rohkem õigusi kui liikmesriigi kodanikul, muidugi ainult teatud juhtudel näiteks äh, miks tähendab siis äh, vaba, äh, miks tähendab näiteks vaba liikumise õigust rakendavale, miks on nii, et kui taanlane kasutab vaba liikumise õigust, siis on tal kokkuvõttes rohkem hüvesid kui sellel itaallasel, kes seda õigust ei kasuta. raportöör ütles, et vaba liikumise õigus on väga suur eelis, seda küll kuid Euroopa kodakondsus ja liikmesriigi kodakondsus ei tohiks omavahel äh, kokku põrgata, ei tohiks tekkida huvide konflikti. ja lõpuks äh, tahaksin raportöörile veel öelda, et teie eelnõu on suurepärane, suur aitäh! Bonne nouvelle, Ursula, vous avez l'appui de la bureaucratie européenne. Suurepärane. aitäh. kas äh, on inimesi, kes soovivad sõna võtta, täiendada, kritik-, kritiseerida. Ursula, palun. mul on küsimus. kas te võiksite pööratud diskrimineerimisest rohkem rääkida? Te ütlesite, et kui Itaalia kodanik läheb mujale riiki elama, siis on tal rohkem privileege kui taallasel, kes ei kasuta vaba liikumisõigust, kas tooksite mõne näite nii-öelda päriselust? tegemist on väga huvitava seisukohaga. tegelikult peaks ju inimesi õhutama kasutama vaba liikumise õigust, kui sellega kaasnevad boonused, aga mis boonused need siis on? ma proovin teile tuua ühe näite, see on teoreetiline näide. sest pööratud diskrimineerimise olemasolu on seotud sellega, kuidas liikmesriik eh, rakendab eh, ühendusõigust. see on seotud ka sellega, milline on eh, siseriiklik õigus vastavas liikmesriigis. kujutage ette sellist olukorda, nagu on praegu Taanis. jah, see tegelikult on ähm, teatud reaalsussugemetega näide, kui te soovite abielluda taanlasega vabandust, kui te soovite abielluda kolmanda riigi kodanikuga ja te elate Taanis, te olete taanlane, kes ei ole sealt äh, kunagi kuskile mujale läinud, äh, siis äh, rakenduvad Taani sisserändepoliitika reeglid, see tähendab seda, et te ei saa kolmanda riigi kodanikuga abielluda, juhul kui tegemist on ebaseadusliku sisserändajaga, kui eh, see inimene on kunagi olnud eh, ebaseaduslik eh, sisserändaja kas Taanis või teises liikmesriigis või kui tal puuduvad piisavad ressursid enda elatamiseks enne teiega abiellumist, järelikult ta ei pääse riiki. kui te olete aga itaallane ja te olete Taani kolinud või kui te olete taanlane, kuid te olete elanud teises liikmesriigis ehk siis kasutanud vaba liikumise õigumist ja tagasi Taani kolinud olgu siis üksinda või koos äh, abikaasaga, siis on teil äh, palju lihtsam abielluda selle kolmanda riigi kodanikuga, see on äh, lihtne näide pööratud, pööratud diskrimineerimisest. no suur tänu. Ernesto Bianchi. kas ma ei saa anda sõna mitte kellelegi? keegi ei protesteeri? siis annan sõna meie järgmisele kõnelejale kes äh, tundub, et hakkab meile rääkima prioriteetidest Euroopa Liidu kodakondsuse alases edasises töös. härra Tony Venables, Venables, palun. Uh, aitäh, tegelikult Venable igatahes mul on väga hea meel, et mind on äh, siia kutsutud, ma peaksin tegelikult olema hoopis Varssavis, sest seal toimub üks konverents. madala sissetulekuga sisserändajate teemal, sest äh, kui sisserändajal on madal sissetulek, äh, siis on tal igal juhul väga palju probleeme ning neid käsitleb täna sellel konverentsil Poola ombudsman. aga ma arvan, et Äh, see teema on oluline ka sellepärast, et see meenutab meile, kui tähtis on Euroopa kodakondsus, kui teil on äh, küllalt hea haridus ja te tunnete oma õigusi ja teil on ka töökoht, siis on kõik hästi. kuid äh, tegelikuks lakmustestiks on see, kui kui me peame rääkima Euroopa Liidu sisestest rändajatest, kellel on tõsiseid majanduslikke raskusi. üks küsimus, mida siin veel räägitud, lahti räägitud ei ole, on Euroopa kohtupraktika. ja ma arvan, et Euroopa kodakondsusest rääkides ei saagi me aru, kas eh, rohkem on probleeme või rohkem on ikkagi eeliseid, kas Euroopa kodakondsus on eh, kõigest sümboolne, kuigi Maastrichti lepinguga on ta ette nähtud, meil on ju umbes kolmkümmend eh, väga tähtsat kohtuotsust mis tõepoolest on andnud Euroopa rändajatele ja Euroopa kodanikele õigusi, kuid sageli tundub inimestele, et neil on veelgi rohkem äh, õigusi, kui neil tegelikult on. näiteks majanduslikes raskustes inimene ei pea tõestama, et tal oli õigus minna teise liikmesriiki, hoopis liikmesriik peab tõestama, et äh, tal on mõistlik põhjus äh, selle sisserändaja riiki lubamiseks vaba liikumisega siiski kaasnevad eh, tingimused. Need tingimused on tavaliselt eh, seotud sisserändaja majandusliku olukorraga. Euroopa on muutumas eh, Euroopa on muutumas nii-öelda lahkemaks just tänu Euroopa Kohtu otsustele. igal aastal laekub ombudsmanile umbes kümme tuhat kaebust seoses Euroopa kodakondsuse või Euroopa Komisjoni erinevate raportitega, kuid me ei mõista, miks ei ole teised institutsioonid astunud samme Euroopa kodakondsuse kontseptsiooni kujundamiseks, kui kohus on juba rohelist tuld näidanud, tavaliselt on nii, et Euroopa Kohtu otsustele järgnevad teiste institutsioonide sammud. ja selle temaatikaga seostub kaks suuremat probleemi, kõigepealt eh, see, et mm, Euroopa kodakondsust mõistetakse väga erinevalt. kui see kuulamine lõpeb, lähme me tagasi oma igapäevasesse ellu ja hakkame lahendama nii-öelda igapäevaseid küsimusi. Euroopa Komisjoni veebisaidilt võime ju näha, et Euroopa kodakondsus on arenev, arenev ähm, <clears throat> määratus, aga keegi ei ole äh, seda lehekülge tegelikult uuendanud. vastu on võetud viies raport, aga seal räägitakse alles neljandast. ja kui me saadame Euroopa Parlamendile petitsiooni ja esitame seal küsimuse Euroopa kodakondsuse kohta, siis saadetakse vastuseks väljavõte Euroopa põhiõiguste hartast, kuigi seda me ei küsinud. see on esimene probleem. teiseks, valitsused tõrguvad ikka veel vastu. Euroopa Liidu sümbolite ümberkujundamine seoses põhiõiguse põhiseaduse lepingu vastuvõtmise katsega ja see, kuidas äh, rakendatakse Euroopa kodakondsuse küsimust, ei lähe hoopiski kokku sellega, mida on otsustanud Euroopa Kohus. tegelikult äh, rakendatakse äh, kodakondsust ju läbi rändepoliitika, läbi õigusaktide, mida võetakse vastu välismaalaste teemal. ja ma tahaksin väga, et liikmesriigid ei rakendaks mitte ainult õigusaktide, seda, mis õigusaktides seisab, vaid ka seda, milleks need on mõeldud. mul on mõned ettepanekud tuleviku tarbeks. kõigepealt, see raport, mida te siin arutate, viies raport Euroopa kodakondsuse alal, peab olema palju sisulisem Ehm, see arutelu peab muutuma sisukamaks selleks ajaks, kui võetakse vastu kuues raport Euroopa kodakondsuse alal, sest ehm, alles siis saab alata tõeline kodanikuühiskonna debatt. härra Barrot ütles, et Euroopa kodakondsuse kontseptsioon on väga lünklik. meil on vaja, et ehm, Euroopa kodakondsus oleks midagi sellist, mis kõiki ühendaks sellepärast äh, saatsimegi me Euroopa ombudsmanile kaebuse. sest me tahame tagatist, et Euroopa Komisjon annab järgmisel korral välja ikkagi sisuka raporti ja peab teistega ka nõu. näiteks ka Poola administratsiooniga seoses, Poola ametivõimudega seoses artikliga kaks tuhat kaks, artikliga kakskümmend kaks teiseks oleks vaja rohkem sidusust. ma arvan, et kõik nõustuvad raportööriga. inimesed peavad teadma, kust saada teavet oma õiguste kohta. on vaja ühtset punkti, ühtset äh, teavitamispunkti, kuhu igaüks võiks pöörduda. kõik räägivad selle punkti loomisest, kuid institutsioonid peavad ka oma kodutöö ära tegema. praegu on keskseks punktiks näiteks ombudsmani institutsioon, aga kui me vaatame komisjoni, siis üks osakond vastutab äh, vaba liikumisega seonduvate poliitiliste õiguste eest, teine sotsiaalalaste ja tööhõiveõiguste eest, kolmas äh, kvalifikatsioonide tunnustamise eest ja neljas erinevate vahetusprogrammide eest, mis peaksid olema nende õiguste rakendamise aluseks. me oleme juba mõnda aega öelnud, et on vaja et mõni äh, tähtsamal positsioonil olev volinik äh, kõik need osakonnad ühendaks. ühtset teavitamispunkti ei saa ju olla, kui äh, puudub igasugune tagala. kolmandaks, parem jõustamine. ma teen siinkohal väga lühidalt, sest raportöör on tegelikult seda teemat juba käsitlenud ning parlament teeb väga head tööd ennetavate meetmete väljatöötamisel liikmesriigid peavad õigusakte paremini jõustama ja rakendama, kuid nagu siin öeldi, on vaja rohkem rõhku panna ka sellele, et kodanik muutuks tugevamaks. et kodanikul oleks rohkem õigusi, et kaebustele vastataks teatud aja jooksul, et institutsioonid ka millegi eest vastutaksid. ning et institutsioonidel oleks ka rohkem ressursse, et neid kaebusi lahendada kardetavasti ei õnnestu seda probleemi täielikult lahendada enne, kui kodanikel on parem äh, ligipääs äh, Euroopa kohtusse. ligipääsu Euroopa kohtusse peetakse väga, väga enesestmõistetavaks asjaks. see on osa Euroopa kodanikuks olemisest. ja viimaks tahaksin öelda paar sõna Euroopa kodakondsuse arendamise kohta mulle tundub, et me peame aru saama, et sel teemal ei saa midagi peale suruda. ei saa avalikust arvamusest ette rutata, ei saa töötada kiiremini, kui valitsused seda soovivad. tuleb arvestada, et kuigi pooled elanikud võib-olla tõesti peavad ennast Euroopa kodanikeks Eh, peavad ülejäänud pooled ennast siiski vaid konkreetse liikmesriigi kodanikuks ning selle viiekümne protsendini tuleb alles jõuda, nad tuleb eh, protsessi kaasata, neile tuleb anda rohkem ja paremat teavet. Euroopa kodakondsust võib arendada konkreetses kontekstis. kas eh, Lissaboni lepinguga või ilma selleta on põhiõiguste harta siiski võimalik muuta õiguslikult sidusaks, siduvaks? aga selle protsessi käigus tuleb Poola ja Briti valitsust veenda, et nad ei tohi kasutada valikulise loobumise klauslit. ning kõik peavad olema liitunud inimõiguste, kõik peavad arvestama inimõiguste konventsiooniga, sellisel juhul asetub Euroopa kodakondsuse küsimus laiemasse konteksti ma arvan, et äh, selle eesmärgi saavutamiseks peab ka komisjon rohkem tegema, mitte ainult raporteid välja andma, vaid ka kontseptsiooni välja töötama. Nad peavad vaatama, milles Euroopa kodakondsus seisneb. ja mis on selles valesti. üks äh, nõrk koht on kindlasti see, et kui inimesed ei kasuta piisavalt oma õigust valida, osaleda Euroopa valimistel või kohalikel valimistel siis on see seotud ehk referendumite ja liikmesriikide äh, äh, valimistega, inimesed ei saa aru nende valimiste omavahelisest seosest. ning lisaks on vaja, et Euroopa kodakondsus vaataks rohkem väljapoole. võttes arvesse praegust majanduskliimat, on see eriti oluline. on vaja, et Euroopa kodanik suudaks vaadata ka Euroopast väljapoole. ma saan aru, et äh, praegu panustab Euroopa Parlament ennekõike sellele, et kõigil kodanikel peavad olema võrdsed äh, võimalused ja õigused, ükskõik, kas nad on pärit vanast või uuest liikmesriigist. see on pärast kahe tuhande neljanda ja kahe tuhande seitsmenda aasta laienemisvoore ka täiesti loomulik, kuid järgmise sammuna võiksime endalt küsida, kas ei oleks mõistlik võrdselt kohelda neid sisserändajaid, kes on liikmesriikide kodanikud kuigi nendest inimestest, nende liikmesriikide inimestest võib-olla kaheksa koma kaks miljonit eh, elab kuskil mujal täiesti seaduslikult eh, ja nende enda riigis elab eh, veel kaks korda rohkem ebaseaduslikke sisserändajaid. sellisel juhul muutub Euroopa kodakondsus palju laiemaks ja ka väljaspoole vaatavaks mõisteks, tänan mm.. suur tänu. ütleksin Toni, et ma siis äh, perekonnanime valesti hääldaks. Katalin Petunik soovis äh, sõna, tema tegeleb diskrimineerimise vastase raportiga. aitäh, ma olen rohkem kui eh, tund aega mõelnud asja üle järele, tundub, et ma tahan hoopis midagi muud öelda eh, oma aruandes. suur tänu eh, selle aruande eest, ma lugesin selle läbi, ma nägin, et te mainisite ka kodakondsuseta isikuid ja minu küsimus nüüd asjatundjatele ongi järgmine. Euroopa kodakondsus tuleneb liikmesriigi kodakondsusest, kui te olete Euroopa Liidus liikmesriigi kodakondsusega, siis saate ka eh, Euroopa kodakondsuse, aga ei saa Euroopa kodanikuks, kui teil see kodakondsus on puudu. küll on aga teatud eh, riikidesse, Balti riikidega, kus on terve rida kodakondsuseta isikuid. mismoodi teie arvates on võimalik Euroopa kodukons-, kodakondsust eh, nüüd käsitleda nii, et ei oleks tingimuseks liikmesriigi kodakondsus? siin võib olla terve rida teisi tingimusi, aga kas teie arvates on möödapääsmatu see liikmesriigi kodakondsus ennem, kui teist võib saada Euroopa kodanik, seda kõigepealt ja härra Bianchile tahaks öelda, et on väga ebaõiglane, et itaallane, kes läheb Taani, ei pea kinni pidama kõikidest nendest piirangutest, mis tal on seotud Maroko äh, alasega abiellumisega võrreldes kohalikuga, kes tahab abielluda Marokoga. Hollandis on täpselt samasugused arutelud käimas, ka meil on palju äh, karmim äh, seadusandluse võrreldes nii mõnegi liikmesriigiga. siin on teatud ebaõiglus, aga on ka vastastikune tunnustamine mängus, liikmesriigid on erinevad. ja see selleks äh, kas hakatakse kõike ühtlustama või aktsepteeritakse seda, kui inimene tahab Itaaliast Taani minna ja on seaduslikult Itaalias abielus ja võib ka Taanis elada mis täiendavaid tingimusi eh, peaks siin äkki talle peale suruma? alati võib ju põhjendada üht ja teistmoodi neid asju, aga eh, mina toetaksin vastastikuse tunnustamisega seotud lähenemist. aga sellest oleme veel üsna kaugel, eriti kui me vaatame neid eh, erinevaid suhteid, mis meil Hollandis on, mõnesid meie abielusid teistes riikides tunnustatakse, aga kui need on samasugused abielud äh, samasooliste vahel, siis neid ei tunnustata. ma ei tea, kuidas on võimalik juriidiliselt seda selgitada. kui Hollandis on tegemist ühe abieluga, äh, siis mõnda nendest võivad teatud liikmesriigid äh, tunnustada ja mõnda mitte ei saa ju või ei ole lubatud öelda, et me aktsepteerime kõiki valgetevahelisi abielusid, aga mustadevahelisi ei tunnusta. see tooks ju suure kriisi kaasa, aga meil ei ole omasooliste abielud äh, meil on lihtsalt üks üldine abielu ja sellega ma jõuaksin nüüd viimase punkti juurde. ma saan aru, et siin tehakse väga palju ettepanekuid, kuidas kodakondsust parandada ja ma saan aru, ka komisjonil on palju ettepanekuid olukorra parandamiseks, aga kui ma vaatan nüüd siseturu seisukohast, Ah, siis oli kogu programm, mismoodi kõik need barjäärid maha võtta. Äh, oli programm, oli hoog, olid regulaarsed kontrollid ja kas ei oleks nüüd ka antud valdkonnas mõttekas kõigepealt siis äh, nii-öelda võtta äh, kokku kõik need barjäärid, mis eksisteerivad ja öelda, et me tahame need aja jooksul maha võtta, loomulikult kõike ei saa korraga teha, aga see võiks olla projekt, et me võtame äh, need barjäärid maha, loomulikult äh, tuleb vaadata, mis valdkondades need barjäärid on ja siis tuleks nii nagu siseturu puhul just nimelt järk-järgult tegeleda barjääridega projekti põhiselt ja sellega saaks suuremat hoogu anda, tänan uh,. Merci, Katelein. tänan, Katelein nende küsimuste ja ettepanekutest, kes sooviks esimesena vastata? Tony. aitäh, ma vastaksin viimasele punktile, erinevused, mis on siseturu puhul on tegelikult seotud nii-öelda valitsemise seisukohast sisusa instrumendiga. kõigepealt peab olema keegi, kes vastutab komisjonis äh, kõikide nende valdkondade eest, kus barjäärid on ja ta peaks siis need prioriteedid kindlaks tegema ja antud küsimuse kallal tööd tegema. mina olin Simon Veili komitees, kus me kusagil kaheksakümne viie erineva aspektiga tegelesime ja me vaatasime, kui palju tühimikke, puudujääke seadusandluses on, aga nüüd on, nii nagu te ütlesite, asi täitmise tagamises Ähm, ähm, minimaalnegi koordineeritus komisjoni tasandil on puudu ja ma arvan, et äh, seda võiks ka uute volinike kuulamisel välja tuua ja vaadata, missugused oleksid võimalused teha seda, mida te välja pakkusime, sest see on tegelikult just see, mida vaja on. tänan. Um, aitäh, ma teen väga lühidalt ja räägin kolmest punktist. kõigepealt siis, kas me oleme Euroopa Liidu kodanik selleks, et äh, liikmesriigi kodanik, et olla Euroopa Liidu kodanik. me täna räägime praeguse seisuga jõusolevast asutamislepingust. kodakondsus seotud terve rea õigustega, nii nagu nad täna asutamislepingus ära toodud, et ei pea kodanik olema selleks, et põhiõigusi nautida, see peab olema meil lähtepunktina selge. ja mis puudutab aga nüüd äh, konkreetset olukorda riikides, mida te mainisite, siis siin tuleb vaadata asju väga konkreetses kontekstis ja mm, mm, ma ei peatuks sellel. kui on olukord, äh, kus Euroopas mingil põhjusel inimene on jäänud ilma liikmesriigi kodakondsusest, kas see tähendab siis seda, et nad kaotavad ka Euroopa kodakondsuse? vaata, see on temaatika, mida võiks käsitleda. ma ei tea, kas ma teie küsimusele vastasin, aga väga keeruline on mingeid uusi eeskirju siin praegu välja mõelda, sest vana leping on jõus. ma ei pidanud siin oma jutus silmas seda, et midagi tuleks ära jätta, aga ma lihtsalt tahtsin juhtida tähelepanu äh, hoiatusele. finantskriis võib kaasa tuua olukorra, kus on väga keeruline poliitikute liikmesriikides selgitada seda erinevat kohtlemist. ja tavaliselt võetakse meiega ühendust ja öeldakse, et need eeskirjad tuleb tühistada, need ei ole sobivad, ma ei öelnud, et me peaksime niimoodi käituma ja need tühistama ja mis puudutab seda kolmandat aspekti, siis nimetatud kodakondsuse tulemustabeli eh, moodustamine, vaadata, mis on viltu läinud, mis mitte. väga hea mõte. aga ma ei ole ilmselt nõus eh, härra Venabliki, sest mõned küsimused on tehniliselt väga keerulised. ühe osakonna asutuse moodustamine ei lahenda olukorda. sotsiaalkindlustus on äärmiselt tehniline valdkond Mm, eriti kui see on seotud vaba liikumisega, ma ei tea sotsiaalkindlustuse detaile. aga ka teistes ministeeriumides liikmesriikides on ju väga erinevaid asjatundjaid, inimesi, ministeeriume, kes tegelevad nende küsimustega, aga ettepanekuna oli asi huvitav täna encore euh, kas keegi soovib veel sõna? Uh, uh, uh, ma väga vabandan, et ma hilinenult saabusin, aga ma väga tähelepanelikult jälgisin ka meie komisjonis toimunud arutelusid, mis on seotud pädevustega, eriti kui me räägime kodakondsusest tulenevatest õigustest. on teatud pädevused, mis jäävad liikmesriigi õlule, aga vaatamata sellele, kui me tahame, et Euroopa kodakondsus muutuks tähendusrikkaks, reaalsuseks, kas meil peaks olema isegi siis, kui pädevused jäävad liikmesriikidesse, ikkagi mingisugune minimaalne õiguste kogum, mis toimiks üle kogu Euroopa Liidu. praegu seda ei ole. <laughs> ma arvan, et meie komisjon ja kõik tõlgid on tüdinud juba sellest, kuidas ma neid asju seletan. me ei räägi siin mitte ainult seksuaalsest orienteeritusest kodaniku <laughs> või tsiviilpartnerlusest. see on lihtsalt üks õigus, mis mulle meelde tuleb, aga kui ma lähen teise liikmeriiki, siis seal ei, neid tsiviilpartnerlussuhteid ei respekteerita, ma satun haiglasse, ma olen teadvuseta, mul tuleb ravida, siis Äh, minu partner on ju minu kõige lähem inimene, aga nende liikmesriikide õiguste alusel ei ole tal mingeid õigusi. Mm, ja seega õigused vähenevad teatud inimeste puhul ja see tuleb välja ka rassi, etnilise päritolu, usu, tunnistuse ja veendumuste puhul, vahel ka puuete puhul, ma ei ole soolisest erinevusest rääkinudki. aga tundub, et isegi on liikmesriigi pädevus, kas siiski ei peaks olema põhimõtteliselt ikkagi lähtumine ühistest inimõigustest, mis on kõigil inimestel ja mida liikmesriigi õigus ei tohiks vähendada, tänan uh,. Merci, Michael. tänan, Michael. see on ka tõsine küsimus, me loodame kõik, et, et sa ei jää haigeks ja ei lange koomasse. kes soovib Michaelile vastata? härra Bianchi hey,. Uh, yeah, I... aitäh, ma olen põhimõtteliselt teiega täiesti nõus. kahtlemata peaks olema mingisugune miinimumstandard paigas, on erinevad võimalused, mismoodi neid kehtestada. ja praegu Stockholmi programmi kontekstis püüame me nii-öelda elutsüklit paika panna, nagu härra Barrot siin äsja ka ütles, vaadata üksikisiku elu äh, ja elukäiku nii, et liikudes tema õigused ei väheneks isegi mitte surmahetkel. kui te lubate, siis tõesti, asi on väga tõsine, praegu on liikumisõigus kuni surmahetkeni ja siis on igasugused keelud ühtäkki jõus, mis võimaldavad äh, surnukeha koju toimetamist um,. So... jah, just täpselt. me käsitleme kõiki neid küsimusi ja püüame vaadata, mis võiks olla parim võimalus edasi liikuda. võib-olla, et rahvusvahelise eraõiguse põhimõtted on vahel piisavad või äh, igal juhul me püüame vaadata et kõik, mida komisjon välja pakub, leiab väga põhjalikku uurimist ja käsitlust. ja laiema diskrimineerimisvastase agenda raames äh, ka tehakse üht-teist, ma ei tea, kas te olete jälginud komisjoni ettepanekuid, need on küll miinimum, aga kusagilt tuleb alustada, aga ma olen põhimõtteliselt teiega nõus, et nii nagu te kirjeldasite, ei tohiks asjad olla uh,. Uh, oui aitäh, mina tahtsin omalt poolt öelda, äh, et me partnerluse aspekti käsitlesime ka õigusasjade äh, komitees ja kahe tuhande neljanda aasta direktiivi äh, valguses. siin ei ole mitte mingisuguseid lahendusi liikmesriikidele peale surutud ma arvan, et selles me oleme kõik ühel meelel, aga liikmesriigid ei pea isegi oma enese eeskirjadest kinni, äh, tunnustades teiste liikmese, äh, teistes liikmesriikides sõlmitud partnerlussuhteid ja siin on olemasolevas olukorras suuremat sorti vastuolusid. Neid võiks elimineerida, pannes äh, liikmesriigi oma õigusakte muutma laiemalt asja vaadates, aga kui liikuda mööda Euroopa Liitu, siis ei tohiks nii-öelda kaotajaks jääda, ei tohiks kaotada oma äh, pensioni, oma sotsiaalseid õigusi, miks te peaksite siis oma kodanikuvabadusi kaotama, nii et ma arvan, et siin on millele mõelda, oluline on loomulikult ka see, et äh, ei diskrimineeritaks. teiseks tahaks öelda järgmist. ma olen nõus komisjoniga selles mõttes, et me eristamist kodanike kaebuste puhul ei tohiks lubada, siis läks asi väga keeruliseks. aga vahel äh, kaevatakse väga erinevate asjade üle, ta-, äh, maksunduse, sotsiaalkindlustuse, pereküsimuste ja muu üle. ja kui komisjon tõesti tahaks neid barjääre elimineerida, äh, siis tuleb võtta kõrgetasemeline poliitiline vastutus selleks, et olla Äh, selle protsessi eestvedajaks komisjoni tasandil. seega ma ei paku välja, et mitte kõik äh, ei peaks olema ühte talitusse kokku võetud, küll aga pidasin ma silmas seda, et peab väga selgelt ära olema toodud õigused, mille eest vastutatakse. nii et võib-olla peaks õiguslikult sidul olema põhiõiguste harta. Äh, suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid? ombudsman. Uh, kaks väga lühikest märkust. Euroopa ombudsman on alati pooldanud äh, miinimumstandardid väga erinevatel elualadel. see on osa üldisest mehhanismist, mida me praegu arutame ning see kindlasti ajab vihale väga mitmeid riike. Nemad ilmselt leiavad, et me püüame kõikidele ühesugust asja peale suruda miinimumstandardite kehtestamisega tekib aga alati selline probleem. see on väga tähtis. ja teiseks tuletan teile meelde, et seoses siseturu moodustamisega äh, on komisjoni plaanid hakanud vilja kandma. Solviti süsteemi pean silmas. Solvit lubab ju mitteametlikult äh, lahendada probleeme ja selle juures väga kiiresti, kümne nädala jooksul keskmiselt. juhul, kui Solvit ei ole piisavalt tõhus äh, mõne liikmesriigi jaoks, äh, siis seda sellepärast, et see liikmesriik ei saa aru, kui proportsionaalne Solvit on seda võiks ehk öö, proovida nende probleemide lahendamisel äh.. hästi, suur tänu kõigile äh, kõnelejatele. nüüd äh, annan äh, sõna veel kord Ursula Kaasekile lõppjärelduste tegemiseks, palun. suur tänu, tänaksin teid ja kõiki kõnelejaid mul on väga hea meel, et meil toimus niisugune arutelu, mis ei olnud mitte ainult praktilistel teemadel, vaid andis konkreetseid ideid, mida edasi teha. Poola siseministeeriumi esindaja ettekandest selgus, et Euroopa kodanike äh, kuivõrd oluline on Euroopa äh, kodanike mittediskrimineerimine ja ka seoses kolmandate riikide äh, kodanikega ja äh, varjupaigataotlejatega ja me ei ole nende teemadega viimasel ajal väga põhjalikult tegelenud. Rogalitski rõhutas oma kommentaarides väga olulist asja, et Euroopa kodanik ei ole mingi kujuteldav asi, vaid konkreetne inimene oma murede ja probleemidega. ja mitmed rõhutasid, kui oluline on äh, konsulaarkaitse tagamine ja äh, selline mittediskrimineerimine Euroopa äh, Liidus, nagu nähtub ka Lissaboni leppest. ja nagu kolleeg Küproselt on olnud aktiivselt, on tegelenud aktiivselt arvamuse koostamisega põhiseaduskomisjonis ja temagi kõneles väga olulistest asjadest seoses siis kodanike teadlikkusega oma õigustest. ja mulle avaldas äh, ka väga head muljet Euroopa Ombudsmani eh, ettekanne ja minu meelest need kolm asja, mida te mainisite, kohalik, eh, kohalike seisukohtade arvestamine on väga tähtis ja see rõhutab seda, Euroopa eh, kodakondsus on selline lisaboonus ja tuleb lisana siseriiklikule kodakondsusele. ja ka läbipaistvuse küsimus, mida siin eh, küsi-, komisjonis sageli arutatakse. võib-olla mm, seda lihtsalt ei mõisteta eh, piisavalt hästi. Mm, nagu inimesed, kes lihtsalt ei pääse ligi mingile infole või nagu te täna pidite siin ootama ukse taga, kuniks lõpeb arutelu eh, terrorismi teemal ja seda tänast arutelu kantakse näiteks äh, üle ka internetist ja ka see küsimus seoses eetiliste normidega. kuidas äh, inimesed hakkaksid rohkem usaldama neid, kes neid äh, esindavad. härra Bianchi rääkis bürokraadi kohta väga väga hästi ja põhjalikult ja ta on asjadega suurepäraselt äh, kursis, nii et väga tore, et komisjon saatis niisuguse asjatundliku esindaja siia. ma arvan, et peaks rohkem pärama tähelepanu kohalikule äh, tasandile. kohalik seadusandlus võib tekitada hulga probleem ja koostöö kohalike valitsustega ja Euroopa ja koostööga Euroopa ja riikide ombudsmanide vahel on väga tähtis. ja konsulaarkaitse küsimus ja sellega äh, seoses te ütlesite, et Euroopa Liidu riigid ei ole kuigi aktiivsed selles vallas on riike, kes äh, kulutavad küllaltki äh, suure osa oma SKT-st äh, diplomaatilistele esindustele ja nad ütlevad, et miks mm, liikme, miks nad peavad nii palju kulutama ja mõningatel juhtudel on see ka mõistetav aga meil on tõesti inimesi, kes, kes satuvad äärmiselt keerulistesse olukordadesse, lähevad konsulaati pidžaamas ja ja tõepoolest tuleks sellest näidata lihtsalt inimlikku kaastunnet selliste inimeste suhtes. nii et äh, ma äh, äh, mulle tundub, et see küsimus, et loodan, et enam ei teki küsimust, eh, miks inimesed ei osale Euroopa Parlamenti valimistel. ja ma arvan, et komisjoni eh, tööks on ka eh, bürokraatlike tõkete kõrvaldamine, aga töö poliitikad, poliitilisel tasandil. näiteks Poolas on meil seadus nüüd, millega inimesed võivad hääletada kahe päeva jooksul. tundub, et see võiks siis äh, suurendada inimeste osalust, aga tegelikult see nõnda ei ole. ja isegi, kui inimesed saaksid mobiiltelefoni abil hääletada, nad, tundub, et ikkagi nad seda kuigi palju rohkem ei teeks, nii et bürokraatlikke barjääre tuleb tõesti püüda kõrvaldada. ega härra Venebles Euroopa kohus on äh, tõesti äh, äh, head tööd teinud selles vallas ja liikmesriigid peavad ise tõestama, miks nad mõningaid tõkkeid seavad, mitte kodanikud ei pea tõestama oma õigusi, minu arvates on just see õige lähenemine. ja mul on väga hea meel, et te mainisite härra Kohanovskit, kes on tegelenud äh, just nende uutest liikmesriikidest äh, pärit äh, majandus, majanduslikel põhjustel teise, teistesse liikmesriikidesse elama asujatega. ja kodaniku ühiskonnast on meil teatud ettekujutus, aga ma arvan, et see ei ole piisav, ka see ühine teabepunkt on väga tähtis aga näiteks äh, Poola, äh, Poolas on niisugune teenus välja pakutud tagasipöördujatele. ja nad on ka koostamas äh, veebilehte ja see võiks olla ehk heaks eeskujuks ka teistele riikidele. ja nüüd siis parim osa meie arutelust. ehk siis põhiprobleem härra Cashmani ettepanek äh, seoses sellise äh, miinimumstandardiga. mulle tundub, et kui me lõpuks selle miinimumi saavutame, siis on see lihtsalt nii minimaalne, et, äh, et temast ei ole midagi kasu. ja see tundub tõesti väga keeruline. nagu ütlesid härra Venablas ja Bianchi siin on tegemist eri riikide seisukohtadega, need on raske ühitada. kuid härra Vänablas ütles, et me ei saa küll neile midagi peale suruda, aga me peame tagama seda, et liikmesriigid peaksid kinno, kinni omaenda seadusandlusest. aga mulle see idee eh, meeldib ja mulle meeldib ka, et me seaksime endale teatud eesmärgid, aga kui kaugele me saame minna, kui kaugele me saame siin raportis minna ja viienda raporti aruandes, hindamises. ja siin peaks olema selline idee sellisest pidevast öö, muutumisest mulle tundub, et jaapanlased on, on juba kaua aega proovinud just nimelt keskenduda asjadele, mida on võimalik vähehaaval tasapisi muuta, vastasel juhul inimesed satuvad paanikasse ja ei tea, mida teha. nii et siin, kui me juba saavutame midagi ja kui me seame eesmärgid, mida me saame saavutada, siis oleks see mõistlik. meil ei ole mõtet seada eesmärke, milleni me ei jõua, kuna see ei anna mitte mingeid tulemusi. nii et ma arvan, et selline lähenemine võiks olla mõistlik ka kodakondsuse teemadel. nii et minu jaoks, mina sooviksin siis teid kõiki tänada Äh, siin kõik olid küllaltki vaiksed, tundub, et kõik olid äh, kõigega nõus, aga loodetavasti homme, kui ma muudatusettepanekutega tutvun, siis äh, tuleb seal kindlasti üht-teist huvitavat välja, nii et suur tänu veel kord, et mulle sõna andsite ja aitäh ekspertidele uh,! Voilà, merci nii mm,. suur tänu kolleeg Ursulale ja palju edu raportiga. suur tänu kõigile äh, osalemise eest, äh, tänu ka tõlkidele ja kena õhtut kõigile. Thank you.